ja peaksime julgustama sellist praktikat, mis äh, karistab neid valitsusi, kes ei tegutse äh, kliimamuutuste eesmärkidega kooskõlas Euroopa turgudel ei tohi aktsepteerida neid tooteid, mis ei ole toodetud vastavalt keskkonnakriteeriumidel meie kogu planeet on meie kodu, Amazonase metsad on siinsamas, seda on tõendanud meile Covidi pandeemia ja sellepärast tulebki kasutada surve avaldamist Brasiilia võimudele, et nad võtaksid kõik olulised meetmed, et päästa maailma kopsud. suur tänu! aitäh! palun, järgmine kolleeg solidificado que en estos años de suur tänu. Neil aastail, kui populistlik poliitika valitseb paljudes riikides, on need keskkonnateemad väga olulised. näeme, et mitmed valitsused lähenevad oma ressurssidele täiesti autoritaarselt. miks see nii on? see on nii, kuna populistid lihtsalt esindavad seda pelka kapitalismi, seda koledat kapitalismi. Nad arvavad, et neil on täielik õigus täiesti ära kasutada ja ekspluateerida kõiki neile kättesaadavaid varasid ja kõiki riigi loodusvarasid. ja nad ei võta kuidagi arvesse maailma poliitilist suunda, nii et selline olukord praegu on ja Amazonas peaks olema justkui kogu inimkonna vara. ma arvan, et see peaks olema iseenesestmõistetav ja loomulikult kuulub see ka põlisrahvastele, kes seal on juba pikalt elanud. ka nende õigusi piiratakse ja maa hõivamine ja raadamine Amazonases Bolsonaro valitsuse poolt mõjutab nende elusid eh, tohutult. nii et Euroopa Liit peab aitama kaitsta eh, Brasiilias keskkonna, eh, kesk, keskkonna kaitsmist ja põlisrahvaid, nii et mina lähen hea meelega tagasi oma koduriiki ja ütlen, et rääkisin raadamisest Amazonases. suur tänu, proua president. tahaksin oma sõnavõtu alguses avaldada austust Siko Mendesele kes mõrvati üle kolmekümne aasta tagasi Brasiilias, juba siis kaitses ta Amazonase metsa, pärast tema mõrva on olnud sadu põliselanikke, äh, kes on tapetud neli viimase, viimaste kuude jooksul. ja ärgem piirdugem lihtsalt hukkamõistmisega, äh, rääkigem Bolsonarost ja Brasiilia valitsusest, ärgem nimetagem lihtsalt süüdlasi, loomulikult nad on süüdi, aga ärgem unustagem, seda on ka öeldud, et metsade raadamine, et need kuriteod planeedi bioloogilise mitmekesisuse kõige elava suhtes, maade haaramine, genotsiid, siin on vastut-, oleme vastutajaks ka meie. kui me impordime sojad selleks, et äh, toita oma kariloomi, palmiõli imp-, raportides hävitame me vihmametsa, me oleme iga, öelnud, et iga sekundiga hävitatakse üks jalgpalliväljaku suurune ala Brasiilias. metsade raadamine leiab aset Amazonases. neli sajandit tagasi Bossuet, kirikumees, ütles, et mõned räägivad äh, põhjust, räägivad tagajärgedest, aga mitte põhjustest ärgem olgem lihtsalt pealtvaatajad, ärgem olgem passiivsed, ärgem olgem kaassüüdlased, olgem teadlikud selleks, et me oleme nende draamade kaasautorid. me peame otsekohe, nagu ka ütlesite, härra volinik, teid toetame selles osas, peame oma seadusi muutma, peame tegema nii, et hoolsuskohustus puudutaks ka meie rahvusvahelisi leppeid tehkem lõpp sellisel kujul vabakaubanduslepingutele, jah, Euroopa peab olema avatud kuid me peame tegema lõpu Mercosuri leppele ja kõigele sellele, mis hävitab planeeti täna. aitäh, järgmiseks kolleeg Mets, palun roheliste nimel. To... aitäh, mind šokeerib tohutu maa raadamine Amazonases, mis üha laieneb. kaks tuhat kakskümmend tundub, osutub praegu Amazonase metsadele kõige saatuslikumaks Covidi pandeemia epitsenter on praegu eh, Brasiilias ja keskkonnaminister Ricardo Salles minu suureks hämmang, hämminguks teatas, et tema kavatseb kasutada seda aega selleks, et eh, rohkem maad hõivata ja raadata. nii et eh, sealsed inimesed eh, ei kaota, ei kaota elusid mitte ainult, kuna Covid seal lahvatas, vaid ka põlisrahvad kaotavad elusid maa hõivamise tagajärjel see tohutu põllumajandus seal peab peatuma ja me peame peatama selle ohtliku Mercosuri leppe, aitäh. aitäh, Helmut Scholz, palun kuue nimel. suur tänu, et Bolsonaro valitsuse keskkonnaminister hiljutisel valitsuse istungil tegi sellise ettepaneku ja ma tsiteerin, praegu, kui meedias räägitakse ainult Covidist, tuleb seda rahulikku hetke kasutada selleks, et kõiki määrusi muuta. ja need määrused, millest ta rääkis, on need, mis takistavad praeguseni kauban-, kaevanduste rajamist ja põllumajandust kaitsealadel. ja selline suhtumine on šokeeriv oleks absurdne sõlmida sellist vabakaubanduslepingut selle valitsusega, kui meil on tõendid, et me ei saa uskuda nende lubadusi selles kestliku arengu peatükis. me peame oma kaubanduspoliitikas kasutama vahendeid selleks, et takistada kuritegusid põlisrahvaste ja keskkonna suhtes. sotsiaal- ja keskkonnastandardid peavad olema siduvad ja need peavad olema jõustatavad. mis juhtuks, kui me selle vabakaubanduslepingu praeguses sõnastuses ratifitseeriks, me võime meenutada Bolsonaro'le ja ta valitsust, valitsusele tema võetud kohustusi, aga ta naerab neid lihtsalt välja nii et selle parlamendi ette pole vaja tullagi sellise ettepanekuga ja selleks, et seda ratifitseerida, me vajame ka laiaulatuslikku tarneahela seadust ja vaatame ka Euroopas, kes sellest kõigest kasu saab, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna ma.... aitäh. Äh, suur tänu, president, volinik. saan ainult nõustuda kolleegide sõnadega, mis puudutab olukorda Brasiilias ja metsade raadamist ühinen nendega, kes on kritiseerinud Bolsonaro valitsust, rääkinud sellest, et ei ole austatud inimõigusi, töötajate õigusi, territooriumi metsade raadamise eest pole kaitstud, kuid olen ka nõus Pascal Düraniga, ehk siis, et meil on omal samuti vastutus eurooplastena. meie kaasvastutus on viinud selleni, et kaubandus, oleme jõudnud kaubanduslepeteni, mis on osutunud võimetuks austada keskkonnaõigusi. volinik, kui te ütlete, et jätkusuutliku arengu peatükk, mis on täna kaubanduslepetes kohustuslik ja Mercosuri leppes samuti, kõikides kaubanduslepete, kui te ütlete, et äh, see aitab meil olukorda reguleerida, ei volinik, jätkusuutliku arengu peatükk ei suuda midagi reguleerida. selle abil me korraldame kõnelusi, kuid ei ole ette nähtud äh, sanktsioone. seega meie nõue on, see küsimus ei ole marketingis, uues kõnepruugis, küsimus on piirangutes, sanktsioonides ehk siis kaubanduslepetele jah, kuid sellistele kaubanduslepetele, mis on uue põlvkonna, tõelised uue põlvkonna kaubanduslepped, mis võimaldavad karistada selliseid riike nagu Brasiilia või teised riigid, kes ei austa neid õigusi me soovime, et oleks ka hoolsuskohustus Euroopa hargmaisetele ettevõtetele, kui nad investeerivad sellistesse riikidesse, kes ei austa inimõigusi, keskkonnaõigusi, sellisel juhul peab olema võimalus ohvritel kaebusi esitada, ükskõik kus nad asuvad. Need kaebused tuleb esitada, neid tuleb austada meil on täna tegemist põlisrahvastega, keda hävitatakse Amazonases, me peame andma neile õiguse kaebusi esitada rahvusvaheliste ettevõtete vastu, kes mitte midagi ei austa. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Görens Renew esindajana. suur tänu, proua president. metsade raadamine Amazonases on äh, niivõrd laastava poliitika tulemuseks, nagu on laastatud kõik need metsad. metsade haaramine era isikute poolt on nulltase poliitikas, sellepärast et need, kes haaravad maid Amazonases, teavad väga hästi, et nad võivad arvestada praeguse valitsuse ja presidendi toetusega. Need äh, poliitikud äh, käituvad erinevalt äh, võrreldes poliitikaga aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. tol hetkel suudeti kahjusid piirata, toetati Brasiilia keskkonnaameteid näiteks loodi fond, millega toetada metsakaitset. Brasiilia võttis ka kohustusi Kopenhaageni kliimakonverentsil. kuidas nüüd toimida? toetan komisjoni ettepanekuid, kuid ma ei usu, et nad on tõhusad. meie ettevõtete vabatahtlikud kohustused, see on väga kena, aga kas sellest piisab või dialoogipoliitika, poliitiline dialoog? jah, me peame seda tegema südametunnistuse rahustamiseks, kuid äh, kaugele me ilmselt ei lähe. kas te arvate, et Bolsonaro muudab oma seisukohti? tuletage meelde, et ta on sedasorti inimene, kes rahvusvahelisel tasandil äh, saab tugevat, äh, kellel on tugevad toetused, ühes käes on tal piibel, samas on ta, on ta vallanud hävitav raev, ta ei austa mitmepoolset süsteemi ja seega satub ohtu meie planeet. mõistate juba, mis ma tahan öelda? ehk siis, et Mercosuri leping, kui me seda ei muuda, siis Bolsonaro kasutab selle ära ja näeb seda kui toetust oma vastutustundetusele. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Carolyn Bruus. suur tänu, president, see, mis Amazonases toimub ei saa, ei saa jätta meid ükskõikseks. Amazonase metsad äh, on vajalikud põlisrahvastele, on inimkonna kopsud, on bioloogilise mitmekesisuse reserv, aga ta on intensiivse sojakasvatuse põllumajandusmudeli ohver. sojakasvatus toob endaga kaasa mitte ainult metsade raadamise, vaid ka jõgede reostamise pestitsiididega, maade haaramise, millest kannatavad põllumehed. samas Bolsonaro on hävitanud keskkonnakaitse, toetab illegaalset metsade haldamist ning tallab jalge alla põlisrahvaste õigused. see ei ole ainult Brasiilia probleem. kui Euroopa impordib GMO sojad, kui ta peab Mercosuri läbirääkimisi, kui meie pangad, meie ettevõtted rahastavad seda hävitust, siis Euroopa on kaasosaline selles ökotsiidis. kliimamuutused ja praegune kriis näitavad, et tegutseda tuleb just praegu. raadamine muutub järjest tõsisemaks, vaatamata sellele, et on palju rahvusvahelisi algatusi, Euroopa Liit peab olema siin liidri rollis ja võtma jõulisi konkreetseid meetmeid. homme on juba liiga hilja. tänan. suur tänu ja järgmisena saab sõna Mikk Valeskoe nimel. seitsmekümnendast aastast äh, üheksasada tuhat Amazonase metsa, vihmametsa on hävitatud äh,. Äh, ahnus äh, põllumajandusettevõtetelt, kaevandajatelt, mõlemal poolel Atlandi ookeani on selle taga. kliimamuutuste leevendamine ei, ei ähvarda põllumehi, ähvardavad hoopis kaubanduslepped nagu Mercosuri lepe. tundub, et komisjon töötab suurettevõtete huvides ja la, üritab leida kõige odavamaid tooraineid, hoolimata keskkonnast või põlisrahvastest Mercosuri lepe viib suurema metsade raadamisena Amazonases, see on halb väikepõllumeestele ka Iirimaal ja mujal Euroopas. Iirimaal moodustatakse uut valitsust ja Mercosuri lepingut peaaegu isegi ei ole mainitud selles kontekstis. Ehm, räägime, aga ei tee midagi. rohelised olid selle vastu siiamaani põllumehed Iirimaal ei ole mitte ainult mures oma elatise pärast, nad on väsinud ka Euroopa Liidu silmakirjalikkusest, kus kutsutakse liikmesriike üles põllumajandusheitmeid vähendama, kuid samas imporditakse järjest rohkem keskkonna hävitavat toitu ja sööta Lõuna-Ameerikast. suur tänu. Bernd Lange, järgmine kõneleja sotsiaaldemokraatidele. suur tänu tõepoolest, Amazonase raadamine ei ole sugugi uus probleem, teame sellest probleemist juba aastakümneid ja seni on see vabakaubanduslepingu küsimus olnud see, mis ei ole olnud otsustav, otsustav on olnud see, et et eriti Brasiilia valitsuse poliitika on seal hävituslik nii et peame vaatama, kuidas selle probleemiga toime tulla praegu. täiesti selge on praegu see, et selle probleemiga on seotud ka see, et meie impordime Brasiiliast tooraineid. ja kui me sellel poolel, sellel nõudluse poolel olulised oleme, siis peame meie ka lahendusi leidma ja seal on komisjon asunud kaitsvale positsioonile kui öeldakse, et on vaja uusi reguleerivaid meetmeid selleks, et võrdseid tingimusi luua. Need on komisjoni sõnad, aga midagi ei ole siiani toimunud. selle teemaga tuleb tegeleda ja tuleb meie omalt poolt, nõudluse poolt peame selle küsimusega tegelema. juba siin kuulsime sellest, et tarneahela seadust on vaja ja lõpuks tuleb selline seadus vastu võtta või sellised õigusaktid, et me saaksime vaadata täpsemalt, kust imporditav tuleb. ja sellega peamegi Euroopas tegelema. mis puudutab Brasiiliat, head kolleegid, mitte ainult Bolsonarost ei ole siin jutt. kaheksakümmend kaheksa protsenti Brasiilia inimestest hiljutise küsitluse tulemusel või sealt tuleb välja, on samuti raadamise vastu Amazonases nii et need, neid inimesi esindavad kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitsused ja nemad on hoopiski teist meelt kui Bolsonaro, peame olema nende poolt, aitäh. aitäh, siis eh, Stefan Bijou, palun. suur tänu, proua president, see sõnum on meile kõigile ja igaühele, ma tahan et me kõik kollektiivselt äh, esitaksime endale küsimuse, mida me teeme, et ehitada üles tulevikumaailma, äh, sellist, äh, mis aitab meil ellu jääda, mis hoiab meid, mis mõte on sellel, mis Euroopa Liit teeb, mis toimub äh, Prantsuse Guajanas, äh, Brasiilias on äh, paremäärmuslik valitsus, kes kriminaalsel moel laseb hävitada Amazonase ürgmetsi. kriminaalne on see ähm, nii põliselanike kui ka meie ühise maailma liigirikkuse suhtes mul lihtsalt ei ole sõnu selleks enam, me oleme sellest juba tuhat korda rääkinud e, ja oleme e, puutunud kokku selle küünilisusega, jooksnud nagu peaga vastu müüri, aga nüüd tuleb e, meil ju ühiselt võidelda koroonaviiruse vastu ja sada viisteist tuhat jalgpalliväljaku suurust pindala metsa on hävitatud ja me oleme kahjuks ise tuleviku suhtes programmeeritud kuriteo osalised. aga selleks, et ellu jääda, on tulevikus vaja ka õhku, on vaja hingata, meil on vaja eh, siniseid koopse meie ookeani ja rohelisi koopse meie metsasid eh, meie saatused on seotud tehtud. praegu on jõudnud kätte aeg, et äh, tõesti äh, ettevaatlikud olla, vaadata, kui, kui me midagi ei, ette ei võta, siis ei ole ka meil enam äh, ei liblikaid ega lõpuks enam ka inimesi. aitäh, siis palun härra Hoisling Roheliste nimel aitäh, head kolleegid, kliimamuutuste vastu me vaktsiini ei leia, see on selge. ja sellepärast on see teema, elurikkuse kaotamise teema eh, oluline ja peab tulema taaskord esiplaanile, kui Covidi kriis on seljatatud. see, kuidas Bolsonaro valitsus praegu kasutab jultunult seda pandeemiat ära, et eh, metsade raadamisega jätkata, sellist asja me lubada ei saa. justkui Brasiilias ei oleks eh, keskkonna hävitamist, kuuleme selliseid väljaütlemisi. põlismetsade hävitamine, aga ka inimõiguste rikkumine, põlisrahvaste põlisrahvaste suhtes, on selge, et need on meie jaoks samuti olulised küsimused, meie oleme tohutu soja in-, importija. Argentiinast ja Brasiiliast pärit soojahubadega toidame me tohutult oma, oma loomi niimoodi jätkata me ei saa ja sellepärast kutsun ma üles ka Saksamaad nüüd uue eesistujariigiga selle teemaga tegelema selleks, et äh, selgelt äh, prioriseer-, prioriseerida kliimamuutuste vastast võitlust. aitäh, Isabel Santos, palun sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. arvud on täiesti ehmatavad me rääkisime siin kaheteistkümnest tuhandest jalgpalliväljaku suurusest äh, maa-alast, äh, mis on jäänud ilma metsadeta, tuhandeid ruutkilomeetreid metsa on raadatud, me räägime Brasiilia valitsusest, äh, mis võimaldab Amazonase metsasid ekspluateerida, me peame tagama selle, et maa oleks kaitstud ja ei hakataks maavarasid kaevandama põliselanike maadel. miljonid hektarid maad on, on äh, hävitatud, see on nagu genotsiid, see on ökotsiid ja seda on kinnitanud ka äh, kuussada äh, äh, kohalike suguharude juhti. me teame, et Bolsonaro on kurjategija. nüüd põliselanike elu on ehmatavalt halvenenud, ohtu sattunud ja nüüd kasutatakse ära ka äh, Covid-19 olukorda, mida saame meie teha? Äh, kaitseme metsi, äh, kaitseme neid, kes kaitsevad metsi ning võitleme karistamatuse vastu. aga on vaja midagi enamat. kiirelt on vaja ära keerata keelata need tooted, mis on seotud metsade raadamisega, need ei tohi meie tooteahelasse tulla. suur tänu. aitäh, järgmiseks Toomas Vaits, palun, Roheliste nimel. aitäh. peaaegu kümme tuhat ruutkilomeetrit aastas on see kui palju Amazonases vihmametsa pindala väheneb. ja tohutul hulgal sööme meie ja tarbime meie loomaliha. Eh, ainult Mato Grossos on suurem osa soojakasvatusest isegi Brasiilia isegi Brasiilia seaduste kohaselt illegaalne. president Bolsonaro aga julgustab raadamist, julgustab inimõiguste rikkumist eh, põlisrahvaste vastu. meie Euroopas oleme aga samuti vastutavad, me oleme kaasosalised eh, ja ka meie tõttu, meie soja ja loomaliha importimise tõttu eh, toimub see raadamine me investeerime miljardeid kliimamuutuste vastasesse võitlusesse ja meie põllumajandustootjate toetamisse, eriti rahvusvaheliste turgude ebaõiglase konkurentsi vastu, nii et kuidas sellistes oludes saame me kellelegi seletada, et tõepoolest koha peal kasutame me kogu seda raha selleks, et et kliimamuutuste vastu võidelda, aga kodust eemal me hoopiski sõlmime kaubanduslepinguid ja oleme kaasosalised, nii et lõpetame selle impordi. aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel, palun järgmine kolleeg. Covid datorită dispariției. suur tänu. Covidi kriisi ajal on reostuse Äh, muutumise tõttu tekkinud päris huvitavaid nähtusi. õhk on muutunud äh, puhtamaks jõgedel, on näha olnud äh, või jõgedes on olnud näha liige, mida varem pole näha olnud. nüüd loodus on muutunud, andnud meile õppetunni kas me suudame täita äh, roheleppe kõiki nõudmisi aastaks kaks tuhat viiskümmend? Äh, mündil on ka teine pool. Amazonase metsades on äh, viiskümmend viis protsenti rohkem puid raadatud kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal ja selline illegaalne tegevus on kasvuteel ning ähm, me ei saa olla optimistlikud. me ei saa äh, uskuda, et ähm, mõned meie partnerid äh, tegutsevad heauskselt. Äh, peame palju rangemad tingimused oma impordile seadma ja oma kaubanduslepingutele. mina vastutan selleteemalise raporti eest ja me tahaksime eh, ise täita eh, keskkonnapakti nõuded ja nõuda seda ka teistelt. kui me ise neid ei täida, siis me ei saa nõuda ka seda teistelt ja ei suuda päästa Amazonase vihmametsasid. me lihtsalt jääme kaotajaks, tänan. aitäh, roheliste nimel härra Holmgren, palun. suur tänu öeldakse, et Amazonas on maailma kopsudeks. tegelikult on see aga midagi hoopis vastupidist, see neeldab ja talletab palju süsinikku, CO kahte. mina olen meteoroloog tegelikult ja me kõik teame, ja mina tean väga hästi, millised oleksid tagajärjed, kui Amazonase vihmametsad kaoksid. Amazonase tähtsuse üle siin arutlema ei pea, see on selge teaduslik fakt, nii et kõik, kes siin täna kohalolijatest tunnevad, et majanduslikud kaalutlused peaksid olema siin kuidagi eh, kõige olulisemad, paluksin nendel inimestel proovida aastaaruandeid sisse hingata, kas teile tundub, et raha on võimalik süüa, kui mitte, siis võitleme koos selle nimel, et me kõik seda planeeti kaitseksime. aitäh. ja nüüd saab sõna uuesti volinik Sinkevitšus, palun komisjoni nimel. aitäh. austatud parlamendiliikmed, tänane arutelu saatis parlamendilt selge sõnumi, et raadamise küsimuse lahendamine on prioriteediks pea kõikidele eh, poliitilistele, eh, poliitilistele jõududele. Amazonas on tohutu ressurss ja ka selle elanikke tuleb ja seda ressurssi tuleb kohelda kestliku arengu vaimus. Teie, proua McInnes, ütlesite väga õigesti, et me peame vaatama, milline on meie tarneahel ja milline on ja kui keerukas see on, see on kõik väga tõsi, seda me täpselt teemegi, teen tihedat koostööd kõikide kolleegidega selleks, et me saaksime keskkonna, põllumajandus, kliima ja tervishoiu aspektid kõik koondada ma kinnitan teile, et komisjon ei osuta mitte ainult tehnilist ja finantsabi nendes piirkondades, kus probleemid on, vaid me ka räägime põlisrahvastega ja kuulame neid hoolikalt nende inimestega, keda see kõige otsesemalt mõjutab. ja kolleeg Burkhardt ja Mattias samuti mainisid poliitikat kasutame ka sisepoliitikat selleks, et Euroopa Liidu jalajälge vähendada. teeme seda koostööd diplomaatiliste eh, talitustega, koostöös meie välisteenistusega, me teeme kõik, et selle olulise teemaga tegeleda. komisjon on praegu juba astunud samme selleks, et maailmas eh, põhi aluspõhjustega tegeleda raadamise puhul ja kaitsta põlisrahvaid ja kohalikke kogukondi, keda maa hõivamine ja raadamine mõjutab ja sellega seoses ootan ma teie edaspidiste arutelude tulemust, ootan resolutsiooni ja ettepanekuid teie poolt selleks, kuidas maa hõivamise ja raadamisega tegeleda pärast aastatepikkust kahju, mida ei ole võimalik mida ei ole võimalik kõrvaldada. pärast COP kohtumisi, COP viisteist kohtumisi on selge, et praegu on olukord kriitiline, peame tegema suuremaid jõupingutusi selleks, et olulisi ökosüsteeme kaitsta, nagu näiteks mets, peame jõudma kestlikkuse ja vastupidavusvõimega maailmas ja maailma kliima valdkonnas kutsume üles kõiki riiklikke valitsusi ja ametiasutusi samuti nagu ka Brasiilias tegema selle nimel tööd, et keskkonda kaitsta, tegeleda raadamise teemaga, me oleme valmis osutama tehnilist abi selleks, et äh, raadamine väheneks drastiliselt. olen nõus ka härra Stefanutoga, kes tuletas meile meelde, et raadamise probleem ei eksisteeri ainult väljaspool Euroopat, see on täiesti olemas ka siinsamas meie lähedal Euroopas ja võin kinnitada, et ma jälgin väga tähelepanelikult tegevust, sellekohast tegevust Euroopas ja kuna paljud teist puudutasid ka vabakaubanduslepingute küsimust, siis kinnitan teile, et kõik meie vabakaubanduslepingud sisaldavad ambitsioonikaid peatükke ja sätteid selleks, et kestliku arengu eesmärke täita ja kui me Mercosuri riikidega vabakaubanduslepingu sõlmime, siis ei tähenda see seda, et me oleme kõigi nende poliitikasuundadega nõus, sugugi see nii ei ole, aga me nõuame, et nad järgiksid Pariisi kokkulepet, me üritame luua dialoogi, teha koostööd Brasiilia ja teiste partneritega selles piirkonnas selleks, et vastastikku julgustada üksteist, et koos Pariisi kokkuleppes võetud äh, kohustusi täita. Mercosuri riigid, sealhulgas Brasiilia, on maa raadamise kohased kohustused võtnud. Brasiilia liha pakendamisel näiteks on võetud kohustus mitte, mitte hõivatud aladelt tooteid või illegaalselt hõivatud aladelt tooteid eksportida ja nii edasi. kokkuvõtlikult, kolleegid, tööd on teha veel palju, me teeme edasi tööd selle ettepanekuga ja teen edaspidi samuti teiega koostööd sellel olulisel eh, teemal. aitäh kõigile osalemast arutelu on nüüd lõppenud ja jätkame kell kolmteist kolmkümmend.